Pakistanile ja selle võimalikku mõju Euroopa tööstussektorile. alustame mõttevahetust sellest, et kuulame ära voliniku. volinik De Kuht, palun, sõna on teil. Uh... ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud. Euroopa on väga mõrus üleujutuste äh, katastroofiliste tagajärgede pärast Pakistanist, mis on mõjutanud kogu elanikkonda Pakistanis ja selle katastroofi ulatus on enneolematu Pakistani ajaloos. vajadus humanitaarabi järele on tohutu. majandus on niigi nõrk ja see tähendab seda, et on vaja kohe reageerida ning on vaja arvesse võtta ka seda, et Pakistani areng on äh, piirkonnas strateegilise tähtsusega piirkonna julgeolekule ja ülemkogu kuueteistkümnendal septembri kutsus üles vastu võtma paketti, mis käsitleb äh, abimeetmeid. Euroopa Liidu reageering üleujutustele oli kiire ja helde äh, ning praegu kolmsada 300 üle kolmesaja miljoni euro on eraldatud juba mm, sularahas ja materjalse abina. see on vastuseks ka ÜRO üleskutsel abi anda. ülemkogu mõistis, et peale kohese humanitaarabi ja arenguabi on vaja kaua neid kaubandusmeetmeid selleks, et Pakistan saaks toibuda jälle kasvama hakata, sest kaubandus on pikemaajaline vastus kriisile ja sellepärast on komisjon seitsmendal oktoobril vastu võtnud ettepaneku, mis puudutab ühepoolselt imporditollide peatamist paljudele Pakistani tähtsatele ekspordiartiklitele. ja see ettepanek on nüüd esitatud liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile. komisjon pakub eh, liberaliseerida importi eh, Pakistanist eh, ja seda kahekümne seitsme protsendi ulatuses Pakistani impordist Eh, Euroopa Liitu ja summas üheksasada miljonit. see tähendab seda, et eh, ühesaja miljoni eh, euro võrra kasvab Pakistani import Euroopa Liitu. sellega me toetame keskpikas perspektiivis Pakistani ülesehitustööd ning see on ajaliselt piiratud, selline ettepanek kolme aastaga arvestades Pakistani tööstusbaasi ja seda, et tekstiil moodustab kuuskümmend protsenti tootmisest, terve rida tooteid, kus me pakume välja liberaliseerimist, kujutavad endast tekstiilitooteid ning muud öö, tooted, nagu näiteks ka etanool, kuulub liberaliseeritud toodete alla. nii et nõukogu tahab nüüd kiiresti reageerida, et esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist saaksid need meetmed kehtima hakata. samal ajal me töötame äh, WTO teiste riikidega selleks, et saada luba äh, erandiks WTO-s mm, ja see tuleb saada enne, äh, kui see meede saab rakenduda. sellised kaubanduskontsessioonid on väga tähtsad Pakistanile sellel Mm, kriitilisel ajal ning samas arvestab ka Euroopa Liidu mm, huve. nii et äh, selle ettepanekuga me üritasime Euroopa Liidu äh, huve samuti arvesse võtta, eriti tekstiilisektoris. analüüs on näidanud, et Euroopa Liidu tootmisele saab mõju olema nendel meetmetel tagasihoidlik. null koma viis protsenti äh, ainult on see protsendimäär, kakskümmend neli miljardit on selle meetme mõju. nii et tähtis on, et me näitaksime üles Euroopa Liidu solidaarsust ajal, mil Pakistanil on enneolematult abi vaja meil on väga tihe kalender, mille kohaselt nüüd töötada ning te võite minu ja minu personali peale loota. me selgitame teile lähemalt oma lähenemisviisi ning hajutame ka need kõhklused ja kartused, mis teil on. aitäh. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel, kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel härra Meelo. kolm minutit, palun senhora presidente eu devo dizer que eu tenho toda a compreensão pela situação vivida no paquistão. suur tänu president ma tunnen pakistanile kaasa kuid olukord on ka euroopas traagiline eriti riikide jaoks mis on olnud juba raskustes nagu näiteks portugal kreeka või hispaania näiteks tekstiili ja riietetööstus moodustab üksteist protsenti kogu ekspordist üle kahekümne protsendi töötlevast tööstusest ja mõnede toodete puhul kaheksakümmend protsenti nendest toodetest on toodetud Portugalis. see, need numbrid võivad olla väiksed küll komisjoni jaoks, kuid Portugali jaoks on see oluline. Euroopa ei saa nõuda, et need riigid rakendaks nii karme meetmeid eelarvekärbete tegemisel ja samal ajal astuda samme, mis ründavad otseselt äh, jõukuse loomist nendes riikides. see on minu arvates rünnak tavapäraste turureeglite vastu. ma ei kaitse mitte kunagi protektsionismi, aga tuleb kaitsta äh, selgeid reegleid, tagamaks turgude tervis see otsus võimaldab seda, et Euroopasse sisenevad Pakistanis toodetud tooted, mille hind on meie ettevõtete jaoks võimatult odav ja seda lihtsalt seetõttu, et tootmistingimused seal on hoopis teistsugused, tegemist on kõlvatu konkurentsiga. Pakistani ettevõtted ettevõtetel ei ole sotsiaalseid kulusid töötajate jaoks, nad ei maksa keskkonnamakse. Nad ei võta tõsiselt ka probleeme nagu näiteks laste töö, tööjõud, et nad ei võta arvesse näiteks rahvatervist ja nii edasi. niisiis, kuidas on võimalik, et selline otsus võeti vastu ennem, kui oleks koostatud uuring äh, otsuse negatiivsete mõjude kohta nendele riikidele. ma võin öelda teile, millised mõjud sellel saavad olema. pankrott ja ettevõtete sulgemine, eriti näiteks Portugalis, vaesus ja tööpuudus. keegi peab selle eest mingisugusel hetkel vastutama hakkama. ja kui see otsus on paratamatu, siis võtke vähemalt arvesse paari aspekti. näiteks kvootide limiit. meil on see näiteks etanooli jaoks paigas, aga tekstiilitoodete jaoks mitte. käibemaks näiteks, mõelge selle peale, kuidas ettevõtted saavad otsest konkurentsi üle elada Pakistani ettevõtetega ja mis puudutab tooraineid, siis äh, ja sealseid reegleid, mis puudutab Pakistani enda reegleid, siis et, äh, sinna Euroopa ettevõtteid ei lubata. suur tänu, härra Meelo, nüüd härra Mart-, härra Martin sotsiaaldemokraatide nimel. ma mõistan härra Meelo sõnu, aga ma ei nõustu nendega. ma tervitan komisjoni ettepanekut peatada tollitariifid äh, impordile Pakistanist. Pakistanil ei ole olnud kõige lihtsam ajalugu riigi sünnist alates ja nüüd on tegemist kõige raskema hetkega. sõda terrorismi vastu, mis on senini maksnud umbes nelikümmend miljardit USA dollarit, siis üleujutused, millest me teame, Äh, üleujutuste kogukulud on olnud isegi suuremad kui Aasia tsunami omad kahe tuhande neljandast aastast ja need, sellised summad on rasked taluda ükskõik millisel riigil. me palume komisjonilt, et ka et Pakistanil oleks võimalus kaubelda rasketel aegadel. ja tegemist on taibuka ettepanekuga. komisjon ütles juba, et seitsekümmend viis erinevat tariifi säästavad Pakistanile umbes sada miljonit eurot aastas ja see ei äh, häiri Euroopa investeeringuid, see ei kahjusta tõsiselt Euroopa tööstust ja mis kõige tähtsam, see ei kahjusta arengumaid, kes on samal tasemel Pakistaniga. sest need tooted ei kuulu Doha läbirääkimiste vooru nimekirja teiseks, mis muudab komisjoni ettepaneku mõistlikuks, on, et seal on oma ajapiir ja see ei äh, ürita ühepoolselt muuta GSP resolutsiooni. üldist äh, taritoh-, tar-, tollisoodustuste režiimi. GSP plussiks äh, peab täitma teatud tingimused, et sellega kahe tuhande neljandateistkümnendal aastal ühineda me ütleme seega Pakistanile, et te peate ise kodus korra majja lööma, täitma need reeglid, et GSP Plussiga ühineda. ja samas võtame me endale ka oma kohustused, loodetavasti parlament ka nõustub nendega. suur tänu, härra Martin. härra Rinaldi, liberaalide nimel. suur aitäh. kallid kolleegid, lugupeetud härra volinik, tänane debatt on debatt sellest, mis peab arvestama kahe põhimõttega, kõigepealt solidaarsust riigiga, mis tabas, mida tabas katastroof. teisalt on tegemist hädavajalikkusega ajada tasakaalustatud väliskaubanduspoliitikat. me ei tohi jätta oma kaubatootjaid Pakistani eh, tootjate, mitte jätta oma tooteid ohtu me peame arvestama sellega, et olukord tekstiilitööstuses äh, nõuab seda, et me peame imporditollid mingiks perioodiks tõotama, see on väga loogiline, selle asemel, et osutada humanitaarabi. teisalt, nagu äh, meile meenutas ka kolleeg Meelo, et see tegelikult ei ole sugugi alati täiesti muretu tegevus, sest me oleme teiega, härra volinik, seda teemat arutanud, teile on see teema tuttav, sest et erinevates tööstussektorites on olukord väga pingeline ja selles mõttes on siseriiklikud ametkonnad tõeliselt hädas selleks, et säilitada terve rea sektorite puhul tootmine. ma arvan, et me ei saa eeldada, et Euroopa tekstiilisektor kannab ära kogu õigustatud abiraskuse seetõttu me peame arvestama sellega, et neil puuduvad tegelikult täiendavad võimalused oma tegevuse, eh, oma tootmise turustamiseks, kui me anname Pakistanile need võimalused, mida Pakistan vaja, vaja, vaieldamatult vajab, lisaks sellele on, nagu juba siin öeldi, on Pakistanis toodetu oluliselt odavam selles mõttes leiame me, et Pakistani tuleb pikemas perspektiivis küll toetada ja selles mõttes on see oluline, et me suudaksime Pakistanile piisavalt kaua abi osutada. aitäh! järgmisena saab konservatiivide sõna, nimel sõna härra Vloso-, Vlosovitš. pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, panie suur tänu, proua president, daamid ja härrad, härra volinik. täna arutame me komisjoni ettepaneku üle, mille eesmärgiks on aidata Pakistanil üle saada üleujutuste tagajärgedest. me peame meeles pidama, et selle piiblimõõtlemeliste üleujutuste tõttu kannatas peaaegu neliteist miljonit inimest. kahjud on kohutavad terve inimene kannatab, miks? sest puuvill, mida nime, äh, mida nimetatakse valgeks kullaks, see, selle pea, üheks peamiseks tootjaks on Pakistan. seeaastane saak oli aga paraku väga väike. ja tulenevalt sellest on juba riidetootjadki otsustanud, et hinnad tõusevad. puuvilla kasutatakse suurema osa meie riiete tootmiseks seda kasutatakse aga ka näiteks raamatute ja igapäevatarvete, paljude igapäevatarvete tootmiseks. meil on tegemist praegu majanduskriisiga ja me räägime siin hin-, ka hindade tõusust, seega probleem on tõesti suur. härra Portes, äh, üheks minutiks on kuue nimel. ühelt poolt on meil need, kes saavad kasu äh, Pakistani kaupade impordist Euroopasse, teiselt poolt on meil väike arv suurettevõtteid, mis juhtumisi asuvad äh, väljaspool katastroofi piirkonda, kes samuti saavad kasu sellest komisjoni ettepanekust. selline on reaalsus. Need, kes kasu saavad, ei ole tegelikult need vaesed ja haiged ja puudega lapsed ja naised, kellel kodu pole. kasu saavad hoopis suured kaupmehed. ning selline katastroofi ärakasutamine, kliimakatastroofi ärakasutamine suurettevõtluse huvides äh, on absoluutselt vastuvõetamatu komisjoni ettepanek ei ole vastuvõetav, mõelgem selle peale. suur aitäh, härra Portas. ja nüüd annan sõna kolleeg Dartmouthile. varasemal ajal eh, olen ma tihtipeale olnud väga kriitiline Briti peaministri Cameroni aadressil, aga peaminister Cameronil oli täiesti õigus, kui ta palus kaubanduseeliseid Pakistanile ma kasutan palus teatud äh, ettevaatlikkusega. Äh, küsimine, palumine on just see, mida Suurbritannia peaminister peabki tegema. pärast ühinemist Euroopa Liiduga Ühendkuningriik, kes on maailma suuruselt viies majandus, ei saa autonoomselt otsustada kaubanduspoliitikat enam Eh, isegi mitte seda eh, Briti rahvaste ühenduse raames. aga Ühendkuningriigi rahvuslikes huvides on see, et Pakistan nüüd saaks need kaubandussoodustused. ma tõesti olen nõus David Martiniga, mm, aga tahan öelda, et Pakistan ei ole mitte ainult arenguriik, sada seitsekümmend viis miljonit ähm, elanikku ja piir Afganistaniga, aga tegemist on ka riigiga, kellel on eh, kolmteist äh, tuumalõhkepead ning julgeolekukaalutlused siin põrkuvad kokku Pakistani riigiga ja sellest oleks, eh, kannataks kogu arengumaailma julgeolek. kaubandussoodustused Pakistanile praegusel ajal võib-olla aitavad peatada, eh, et see negatiivne stsenaarium teoks saaks. aitäh ja järgmiseks saab sõna kolleeg Kaspari. suur aitäh, kallid kolleegid. meile tuleks kõigile meenutada, kui dramaatiline oli olukord Pakistanis mõni nädal tagasi ja praeguseks on endiselt terve rida alasid vee all Eh, nii, need on nii suured alad, mis on suuremad kui terve rea meie liikmesriikide territoorium, infrastruktuur on hävinenud, eh, ettevõtted ei tööta, lasteaiad on suletud ja me ei suuda paljud enda, endale seda üldse ette kujutada, see tähendab, et me peame aitama, kuid Äh, me peaksime selles proble-, seda probleemi lahendada suutma, mis tähendab see seda, see tähendab seda, nagu meie saksa keeles ütleme, et pese mind küll, aga ära tee mind märjaks. seetõttu äh, me teeme äh, siin ettepaneku kaubandus- Eh, kaubanduse kergendamiseks, importtollide kaotamiseks, kuid ka seda tuleks teha ettevaatlikult. Eh, komisjon tegi ettepaneku mitte kasutada kaubandussoodustuste süsteemi ja see on minu arvates õige. see on arukas, kui see kulgeb üle, ülemaailmse kaubandusorganisatsiooni aga vaatamata kõigele on terve rida seni lahendamata küsimusi ja kui ma vaatan komisjoni ettepanekuid ja neid et dokumendis sisalduvaid mõtteid, siis tähendab see seda, et netoimpordid, äh, äh, import kasvab Euroopa Liitu saja äh, miljoni euro võrra. kas see on ikkagi jätkusuutlik? kas, kas on mõtet, et Äh, me loobuksime kaheksakümnest miljonist äh, kaubandustulust äh, selle saja miljoniga võrreldes. vaat ma ei tea, kas need kaks numbrit on omavahel õigesti suhestunud, seetõttu ma tahaksin, et komisjon suudaks sellele küsimusele vastata. mina olen valmis Pakistani aitama, ma olen ka suuteline tõestama oma valijatele, miks me seda abi peame osutama, kuid samas olen täiesti kindlalt veendunud, et me peaksime kasutama, et komisjon peaks kasutama täna õhtut, aga ka tulevaid eh, periood selleks, et veenda eurooplasi ja selle kõrge koja eh, liikmeid selles, et eh, osutatava, et abi osutamiseks valitud teed on tõepoolest õige ja et need inimesed, kes töötavad Euroopa Liidu erinevates riikides nagu Portugalis, Hispaanias ja teistes, E, ei kannata e, e, kahju sellise abi osutamise kaudu. ma leian, et siin on kindlasti võimalik veel lahendusi leida ja siis tuleb meil kõigil lihtsalt oma kodanikke veenda. suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Susta. Io credo che noi dobbiamo essere consapevoli della crisi che l'Unione Europea ma arvan, et me peame olema teadlikud sellest kriisist, milles on praegu Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, mis on seotud madala majanduskasvu ja suure tööpuudusega. niisiis, millise loogika põhjal teatud liikmesriigid ja eriti Euroopa Komisjon sellise ülitisega üldse välja on tulnud. see meede, komisjoni ettepanek, mille üle me siin arutleme, tooks ohvriks mitmed tööstussektorid, eriti tekstiilisektori. miks praeguses olukorras me sellise sammu astume? mõned ütlevad, et on oluline, et Euroopa rahvusvahelisel tasandil tegus oleks, aga tõsiasi on see, et ei otsusta mitte Euroopa, vaid äh, me üritame pigem leevendada terrorismi surveid äh, teatud süsteemide suhtes. tõsiasi on see, et sellel kõigil ei ole midagi pistmist üleujutustega. tekstiilitööstus ei asu nendes piirkondades, äh, kus olid, olid üleujutused. me lihtsalt karistame siin ühte tööstussektorit Euroopas teatud Euroopa riikides. ja seda vähe äh, üksikute te-, äh, inimeste huvides. see on kahjulik majanduskasvu ja tööhõive valguses, pidades silmas ka praegust kriisi ja vajadust äh, taastada tõsine majanduskasv, eksport ja innovatsioon. suur tänu nüüd, härra Karim, kaks minutit. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada volinikku ja kolleege Martinit ja Kasparit nende kommentaaride eest. pärast neid üleujutusi käisin ma ise ka Pakistanis uurimaks, millised olid tegelikult kahjud. üleujutuste kahjud on suurim looduskatastroof Pakistani ajaloos. see on hullem ükskõik millest, mida ma ootasin. kui ma kohtusin Pakistani peaministriga kahekümne teisel septembril, hindas ta vägagi Euroopa Liidu senist reageeringut ja ta ütles, et see oli isegi julge reageering, nagu ütles ka volinik De Gucht. me peame olema täiesti kindlad, et me reageerime adekvaatselt. komisjon on, on välja tulnud nüüd õiges loo-, õigusloomelise ettepanekuga äh, tühistada tollitariifid seitsmekümne viie artikli puhul äh, Pakistani ekspordil see suurendaks Pakistani eksporditulusid umbes saja miljoni euro võrra aastas. me nüüd, Euroopa Liidu usaldusväärsus on nüüd küsimärgi all. me peame Euroopa Liidu juhtide poliitilised otsused viima tegelikeks mm, sammudeks ja aitama Pakistani nii raskel ajal, sest me oleme ju nende kõige suurem kaubanduspartner ma olen siin ka kuul-, kuulnud neid muresid, mida avaldasid meie kolleegid siin kojas ja me, tõsi ta on, me peame olema õiglased oma reageeringutes, aga ka ambitsioonikad. meie abi Pakistanile peab olema usaldusväärne jõupingutus Euroopa Liidu poolt, mis toob tõesti majanduslikku kasu Pakistanile, samal ajal aga peab arves, arvesse võtma meie enda tööstust tööstuse muresid ja ka WTO teiste riikide omade, omasid, eriti mis puudutab arenguriike. ma arvan, et selle ettepaneku puhul on näha, et me oleme ambitsioonikad, lahked, aga ka õiglased enda suhtes ning ka Pakistani inimeste suhtes. suur tänu, härra Karim, järgmisena härra Higins, üks minut. By the recent disastrous flooding in Pakistan nearly Pakistani inimestel on vaja kohest abi eriti nendel sajal tuhandel lapsel, kes on kodutud ja surevad nälga. paljud talunikud on jäänud maata, eriti puudutab see väiketalunikke ja nad on nüüd suurmaaomanike meelevallas. hinnad peavad olema mõistlikud ja me peame tagama uuesti toiduainete tarned, aga kõige olulisem on äh, maa ümberjagamine vaestele, see tagab jätkusuutlikkuse. sada nelikümmend aastat tagasi äh, võitlesid Iiri inimesed äh, suurmaaomanike vastu ja nüüd on Pakistanil vaja teha sedasama. tollitariifide kasu peab minema töölistele ja vaestele, mitte korrupeerunud ametnikele, tööst-, töösturitele või suurmaaomanikele. Pakistani vaesed peavad pigem maailmaturul kasu saama oma toodete müümisest ja seda ei pea mitte, kasu ei pea saama mitte suurmaaomanikud. suur tänu, must-, proua Muscardini, kaks minutit. Commissario, siamo tutti preoccupati per le inundazioni che proua president, proua härra volinik, me kõik oleme väga mures, me, meid muretseb ka Pakis-, meile valmistab muret ka Pakistani majandusolukord me toet-, suhtume komisjoni ettepanekusse täie tõsidusega, meile tehtud ettepanek hõlmab tekstiilitööstust eeskätt, see hõlmab kuni seitsekümmend protsenti Pakistani ekspordist samas ei tohi unustada, et tekstiilitööstus asub Pakistanis piirkondades, mida üleujutused ei ohustanud. me peame abi osutama, aga seda tuleb teha sihipäraselt. ja me peame seda tegema nii, et Euroopa tööstus ei oleks ohustatud. sest kui me seda teeme, siis me kaotame Euroopas sadu töökohti meil on vaja integreeritud, täpselt eh, suunatud abi. härra volinik me teame kõik, et tegemist on erandlike meetmetega, mis kannavad ühepoolset iseloomu, aga me ei tohi unustada, et majanduskriisi tingimustes vaevlevad Euroopa Liidu liikmesriikide majandussektorid ja nende töötajad on samuti löögi alla sattunud. me peame arvestama sellega, et et me, kui me püüame vältida kriisi ühes kohas, ühes piirkonnas, et me siis ei tooks sellega kaasa kriisi teistes maailma piirkondades, seda enam, et Hiina ja India ei ole selles konkreetse katastroofi olukorras täitnud neile pandud rolli ja seda, mida rahvusvaheline avalikult neist, neilt eeldas, seetõttu me peame seda piirkonda aitama, aga andma endale selgelt aru, millistel tingimustel seda teeme. järgmisena annan sõna proua Andreas Pareale. see üleujutus põhjustas Pakistanis üle tuhande kaheksasaja hukkunu ja see üleujutus mm, tõi kaasa miljonite inimeste peavarjuta jäämise. Euroopa Liit on otsust, osutanud Pakistanile suurejoonelist majanduslikku abi enam kui saja kolmekümne miljoni euro, euro ulatuses. nüüd eh, tuginedes nõukogu ettepanekule, teeb komisjon ettepaneku seitsmekümne viie kaubaartikli suu-, suhtes e mitte enam imporditolle kehtestada. Need tooted, mis eh, Pakistanist hakkavad Euroopa Liitu saabuma, nende leevendatud imporditolli alu-, alusel on eeskätt tekstiili- ja nahatooted. aga Hispaania eh, toodab neid eh, samu tooteid, kaheksateist protsenti Hispaania tekstiilitoodangust on pärit Valenciast ja tekstiilisektor Valencias äh, ja selle edukus puudutab terve rida Euroopa riike, muuhulgas Prantsusmaad ja Saksamaad. ja ma küsin teilt, kas, kas te arvestate nüüd selle tööstustoodanguga, mis hakkab Äh, Pakistanist äh, Euroopasse liikuma, kas iga-aastaselt äh, te kavatsete suuta olukorda hoida kontrolli all, suur aitäh. ja nüüd palun kolleeg Fjellner. suur aitäh. härra volinik, proua president, ma tahaksin öelda me tervitame Pakistanile abi osutamist see jätab meile väga hea mulje, et komisjon oli suuteline nii kiiresti otsustama rakendatavate meetmete üle. jah, see on väga kulukas tegevus, kuid see on tõepoolest see raha, mis tuleb eraldada. see tähendab ka seda, et meie toetame imporditollide kaotamist. see on oluline me tervitame kiiret reageerimist ja seda, et imporditollid leevendatakse seitsekümne viie tooteartikli suhtes. see on väga õige samm. see on väga oluline, et me suutsime osutada abi kiiresti, sellepärast et Pakistan vajas seda raha, et meid, me, see on tore, et me ei takerdunud pikaajalistesse poliitilistesse aruteludesse ja sii-, mis oleks viinud selleni, et suudame Pakistani aidata alles aasta möödudes. jah, Euroopa Liidus on liikmesriike, eh, keda loomulikult need imporditolli leevendused puudutavad ja sisuliselt häirivad kuid asi ei ole selles asi öö, asi on selles, et me oleksime solidaarsed, me pidevalt räägime solidaarsusest, see on nüüd tõesti see koht, kus me peaks, saame näidata, milline tähtsus on see, sellel sõnal solidaarsus meie jaoks. paremat võimalust, et näidata oma solidaarsust lihtsalt pole olemas. suur aitäh! nüüd me jõuame avatud mikrofoni juurde, terve rida kolleege soovis sõna, igaüks teist tohib rääkida kõige rohkem ühe minuti. proua Konn, palun. ma tänan proua president, oma lühikeses sõnavõtus tahaksin öelda, et ma ei ole nõus sellega, et peatatakse imporditollid Pakistani huvides ja seda seitsekümmend viis viie eh, kaubaartikli osas, peamiselt tekstiil ja riided on hõlmatud. selle all kannatab Itaalia tööstus eriti ja kaovad töökohad, sektor on isegi juba kannatanud palju majanduskriisist. eriti ma mõtlesin VKE-de peale mm, tekstiilisektoris. Nemad kannatavad kõige rohkem ja me ei tohi ka unustada seda, et Pakistan on juba pannud eh, mm, tariifid, tollitariifid puuvilla ekspordile. Eh, loomulikult nad tahavad eh, oma eksporditulu suurendada. aga meie siin Euroopa Liidus, ma arvan, et me saame aidata kaasa hoopis teede rajamisega, infrastruktuuride rajamisega härra Leichtfeld räägib. proua president, härra volinik ma ei saa aru, kuidas saab niimoodi üldse arutada, kui miljonid lapsed on näljas ja peavarjuta, kui talunikud kannatavad. ja selles mõttes on oluline, et me siin siiski jätaksime, äh, et me siiski ei unustaks, et Euroopa Liit pidi aitama ja suutis aidata väga kiiresti. on täiesti õigustatud öelda, et tekstiilitööstust aidates aitab see loomulikult Pakistani tervikuna, aga kas see aitab see Pakistani tõepoolest on eraldiseisev küsimus me peame tegelikult vaatama asja tervikuna, me peame nägema neid mõjusid, mis see avaldab Euroopale. aga samas on tegemist äärmiselt drastilise olukorraga, olukorraga, kus me peame tingimata aitama. aitäh. proua Lambert, ma tänan. ma tahtsin vastata mõnedele märkustele, mis kõlasid siin Pakistan üritab hetkel tegelikult iseennast aidata selles äh, väga katastroofilises olukorras, mis on kujunenud pärast üleujutusi. kui need tehased, vabrikud oleksid üleujutuspiirkondades, nad ei suudaks ju toota, nii et nad ei ole seal. nii et otseabi on väga väike võrreldes sellega, millised on vajadused ning tulujaotus tulu, mida saadakse täiendavast ekspordist, on Pakistanile tähtis. me teame, et energiavarustus, koolid, teed, infrastruktuurid vajavad abi. ja tõesti, demokraatlikult valitud Pakistani valitsus peab ka oma koormat kandma, ta peab olema efektiivne maksutulu kasutamisel nendel eesmärkidel ja nii edasi. aga on räägitud ka äh, suurema mitmekesisuse vajadusest. kui Pakistanil oleks äh, tööstussektor mitmekesisem, siis me ei koondaks nii palju tähelepanu siin tekstiilile. nii et palun, kas me äkki anname võimaluse riigile ennast ise aidata ja välja üle tulla sellest kohutavast õnnetusest. aitäh, härra Ferrer, palun. ma tänan. see tragöödia, mis ta on toimunud Pakistanis, tähendab seda, et Euroopa peab näitama üles solidaarsust, aga ei tohi samas ohtu panna Euroopa riikide tekstiilitööstust, on muid viise, kuidas näidata oma mm, hoolivust. Äh, on vaja abi suunata kannatanud piirkondadele, aga seda tuleb teha õiglaselt, kui kaubandusmeetmeid kasutatakse. kaubandusmeetmed ei ole pikaajalised meetmed. Äh, suured importijad Euroopas saavad küll jah, sellest äh, tulu, aga samas kahjustatakse Euroopa ka palju kannatanud riikide tekstiilitööstust ja sellega annaks löök tööhõivele ei tohi luua uut tööpuuduse olukorda. meil on vaja säilitada meie tekstiilitööstus ja töökohad seal. kahe tuhande kümnenda aasta eelarve nägi ette eh, ka Euroopa Ühenduse programmid tekstiilitööstusele ja jalatsitööstusele. palun teie ettepanekut, härra volinik härra Morgan, teil on sõna. ma tänan, president, ma arvan, on paradoksaalne see, et Euroopa Liit, kes peab kaitsma meie töökohti, tegelikult hakkab neid hoopis õõnestama. ja seda vaatamata humanitaarsele retoorikale. selline eh, tollide kaotamine rõivastelt, mis imporditakse Pakistani kolm, seal kolmel aastal, tegelikult õõnestab Euroopa rõivatööstust sada kakskümmend tuhat töökohta kaob ja kakskümmend tuhat neist kaovad Itaalias. loomulikult Pakistani on vaja aidata, aga me ei saa selliseid pehmeid kaubandusmeetmeid kasutada, kui Euroopa riigid on ise eh, probleemide ees, sellepärast et Aasiast tulevad, eriti Hiinast tulevad võltsitud eh, rõivad. ei tohi kahjustada Itaaliat, meie anname kolmkümmend protsenti mm, Euroopa tekstiilitoodetest ja ka Pakistani VKE-del peab aitama kriisist välja tulla äh, hoopis sellega, et Aasiast tulevatele toodetele tolle kehtestada. aitäh kõigepealt, kui me räägime töötlevast tööstusest, siis ma tahaksin teile meelde tuletada, et Pakistan on maailma suuruselt neljas puuviljatootja. Euroopa Liit sõltub sellest puuviljast, seega on see teema erakordselt tähtis meie jaoks loomulikult me ei soovi mingit protektsionismis, me soovime avatud ja liberaalset ülemaailmset kaubanduspoliitikat, aga see, millele viitas juba ka härra Meelo, kes on pärit riigist, kes täpselt teab, millest ta räägib ja äh, ma tahaksin rõhutada, et äh, meie kui kreeklased mõjutame härra Meelot iseäranis hästi, sest ka meie tekstiilitööstus puudub kokku nüüdsest järjest karmimate probleemidega, seetõttu ma tahaksin paluda härra volinikku, äh, et see toetus, mida me osutame Pakistanile, Äh, ei jäta ilma äh, Euroopa ettevõtjad ega toote, toimu nende arvel. aitäh, härra Papa-Nikolau, härra Kelly, palun. suur tänu. ma ei teesklegi siin, et ma tunnen täpselt selle olukorra üksikasju. ma mõistan, et tegemist on äh, strateegilise tähtsusega küsimusega Pakistani jaoks nagu härra Karim ütles, et alati on kasulik, kui sellises volatiilses piirkonnas on ka üks stabiilne režiim. samuti tuleb ära mainida, et liit, mille eesmärgiks on tagada ko-, oma kodanike jõukus ja rahu, peaks ka aitama teistel maailma osadel seda saavutada. ma sooviksin aga, et komisjon vastaks väga üksikasjalikult härra Higinsi ja teiste osakpoolsete küsimustele. kas te võite tagada selle, seda, et abi läheb nendele, kes seda vajavad, mitte abi, et abi läheb töösturitele ja suurmaaomanikele. suur tänu! suur tänu, nüüd kolleeg Köstinger. suur aitäh, proua president! looduskatastroof Pakistan kutsus esile erakordset ettearvamatud tagajärjed ja see on väga tore, et Euroopa Liit väga kiiresti osutas Pakistani inimestele abi. meie jaoks on oluline osutada jätkusuutlikke jätkusuutlikku abi, mis tagaks töökohti ja hoolitseks uputuse ohvrite eest. aga ma leian, et me peaksime siiski välja selgitama, kas imporditollid ja nende soodust- ja nende kaotamine kolmeks aastaks on tõepoolest midagi niis-, niisugust, mis äh, ei äh, too tegelikult endaga kaasa kasumit ja rikkust äh, riigi Pakistani naaberriikidele. eeskätt räägin ma seejuures bioetanoolist. seetõttu me peaksime väga selgelt tegelema sellega, et hinnata kujunenud olukorda ja vaadata, mil määral eh, bioetanooli tootmine vastab Euroopa Liidu huvidele. aitäh. kolleeg Silvestris, palun. kas äh, eelkõneleja mõistab, et antud juhul on üks kord, kus me ei räägi abist, vaid kaubandussoodustustest, mis läbi on Pakistanil endal võimalik äh, välja teenida see, et nad suudavad välja, et nad rabelevad välja praegusest raskest olukorrast. palun vastake küsimusele minu meelest sellest me just parasjagu räägimegi. minu arvates me peame väga õigesti kaaluma, millised on meie rakendatavad meetmed ja kas need meetmed tagavad jätkusuutliku eh, arengu Pakistanis. me peame seega enda käest küsima, kas tehtavate kulutuste või tehtavate soodustuse määr vastab meie huvidele ja toob meile tulu. suur aitäh, kolleeg Silvestris, palun presidente non vi è dubbio che c'è necessità di intervenire a seguito delle calamità, delle inondazioni. ma mõistan, et on tarvis sekkuda, leevendamaks Pakistani üleujutuste tagajärgi, aga me peame praegu mõtlema, millist abi sellel riigil täpselt tarvis on ja millist abi saab Euroopa Liit anda. me peame tegutsema kiiresti, aga ka tõhusalt. komisjoni ettepaneku tõhususes ma eelkõige kahtlengi. see tundub olevat üsna puudulik. tekstiilisektori puhul näiteks ei saa see olema minu arvates väga tõhus, sest see abi võib tekitada uusi pingeid Euroopas. see aitab õõnestada Euroopas tööstussektorit, mis kannatab juba niigi. kui me aitame kaasa ekspordile selles sektoris, siis tähendab see, et me toetame Pakistani regioone, mis ei kannatanud üleujutuste all. meie abi peaks aga keskenduma kannatanud regioonidele ja me peame aitama sealset tootmist taastada. ma arvan, et komisjoni ettepanek liigub vales suunas ja sellega me nõustuda ei saa. aitäh, kolleeg Silvestris, nüüd on avatud mikrofon suletud ja nüüd ma annan viimasena sõna härra volinik De Kohtile proua president, kõigepealt tahaksin ma siin selgelt välja tuua need numbrid, millest me räägime. kaubandusmaht on umbes üheksasada miljonit eurot Pakistanist lisaeksport Euroopa Liitu saab olema sada miljonit eurot, aga Euroopa Liidu kogubilanss saab olema ainult viiskümmend miljonit eurot. kuna Pakistanil on sooduspositsioon ekspordiks Euroopa Liitu, tähendab see ka, et kaasnevad teatud kaubanduskõrvalkalded, ehk siis teatud riigid kaotavad oma turuvõimalused Euroopa Liidus. kokkuvõtteks peaks olema siis mõju Euroopa Liidule aastas umbes viiskümmend miljonit. ma siin kuulsin selles arutelus jälle, et kaotatakse sada kakskümmend tuhat töökohta. Teil on kõigil mobiiltelefonis ju arvuti olemas. kui Euroopa kaotaks tõesti sada kakskümmend tuhat töökohta viiekümne miljonilise lisaimpordi äh, tõttu, siis tuleb tunnistada, et Euroopa tekstiilitööstus on tõesti probleemide ees, vaatamata sellele, mis Pakistani turuga toimub. seda esiteks, teiseks. me võtame tõsiselt arvesse Euroopa tekstiilitööstuse probleeme ja seda, millises, millistes raskustes see sektor praegu võib olla. aga sellel ei ole midagi pistmist meie ettepanekuga. samas räägime siin äh, aga paljudest poolvalmis toodetest, äh, mis tähendab, et kui nad on poolvalmis, siis nad lõpuni äh, pan-, valmistatakse Euroopas. niisiis, sellest ei tule meile otseselt kahju, pigem vastupidi. me oleme väga tähelepanelikult uurinud, milline oleks kõige parem ettepanek Pakistani suhtes mis ei tuleks liiga kahjuks Euroopa tööstusele praegusel ajal, sest ka meie ju üritame väljuda majanduskriisist, mis ei ole ka kõige lihtsam ülesanne. samuti räägiti siin puuvilla ekspordist. puuvilla maailmaturgudel napib ja tõsi ta on, et Pakistan on üks suurimaid puuviljatootjaid maailmas kui me oleme sõlminud selle kokkuleppe ja suud-, saame edasi liikuda, peaksime me Pakistanilt ka nõudma, et ka meie enda tekstiilitööstus saaks piisavalt puuvilla, et nad saaksid vastata turu nõuetele. tõesti, teatud puuvillatüüpe napib maailmas. Öeldakse küll, et ja öeldakse, et me ei saa tegelikult importida kogu puuvilja Aafrikast, sest nad ei tooda sel-, kõiki tüüpe puuvilla, mida meil on tarvis. niisiis, me oleme pööranud ka sellele probleemile eraldi tähelepanu. kokkuvõtteks, proua president, tahaksin ma öelda, et Pakistani puhul on meil tarvis nii rohkem abi kui rohkem kaubandust, mõlemat. Euroopa Liit on eraldanud juba kolmsada kakskümmend miljonit eurot, kuuskümmend protsenti sellest, mida ÜRO algselt palus. ja meil on tarvis ka rohkem kaubandust, kaubandus ei ole abi. kaubandus tähendab võimaluste andmist Pakistani majandusele, et nad saaksid toota, eksportida, anda inimestele töökohti ja see on hädavajalik, võttes arvesse ka majanduse taastamist, et me anname Pakistanile lisakauplemisvõimalusi. aga see ei tähenda ähm, abi andmist, see ei tähenda seda, et äh, äh, aga, aga me teame, et, et ka me, me teame, et majandust äh, ei taasta me üksinda äh, majandusabiga ega ka ainult kaubandusega, meil on tarvis seega mõlemat, nii kaubandust kui abi. samuti tuleb meeles pidada, nagu ma juba ütlesin, et me räägime piirkonnast, mis on tõsiselt kahju saanud, paljud Itaalia parlamendisaadikud äh, on siin sõna võtnud, selles, selles küsimuses ja ma tuletaksin teile meelde, et Pakistani kahju saanud piirkond on sama suur kui Itaalia, terve Itaalia. seda tuleks meeles pidada, samuti tuleb meeles pidada, et tegemist on väga tu-, tundliku ja geopoliitiliselt väga strateegiliselt tähtsa piirkonnaga, samuti on ta oluline meie enda julgeoleku jaoks. ja Euroopa jaoks oleks väga ohtlik, kui see piirkond muutuks ebastabiilseks. seega me peame tegema kõik, mis meie võimuses, tagamaks, et selle piirkonna stabiilsus, stabiilsus ei kannataks Pakistanis toimunud, toimunu tõttu. seetõttu oleme me tarvitusele võtnud kõik need erinevad meetmed, meil toimuvad poliitilised arutelud Pakistani esindajatega, meil toimus tippkohtumine, toimuvad ka edasised tippkohtumised, mitmed Euroopa Liidu ametnikud on seal käinud samuti näiteks volinik Georgieva äh, humanitaarabi küsimustes, meil on kokku pandud abipakett, mis on üsna suur, ja samuti on meil siis see majanduslik lähenemine kaubanduse arendamise pinnal. loodetavasti see tähendab äh, palju ka Pakistanile ja ma olen veendunud, et kui me aitame Pakistani, aitame me teatud määral ka iseennast. aitäh! härra volinik, selle teema arutamine on lõppenud. me jõuame järgmise päevakorrateema juurde. tegemist on proua Muskardiini raportiga teatavate kolmandatest riikidest imp-.